vastuväiteid, vastuväiteid ma ei näe. ja seega on siis tema volitused kinnitatud. ja eh, siis eh, tavalise eh, menetluse korras antakse ka allkiri. ja tegelikult nõukogu võttis vastu viis uut reeglit vastavalt parlamendi kodukorrale ja e, kõikide nende e, õigusaktide nimed ilmuvad siis meie e, protokollis. nüüd ma räägiksin määramistest